kaheksa-aastasel tüdrukul ei ole mingisugust ideed, mis äh, teda ootab, kui mingil hetkel äh, toimetatakse ta teatud paika, kus on täiskasvanu noaga, kes äh, asub tegutsema. see puudutab sadu tuhandeid tüdrukuid, kes on olnud selle häbitu kuriteo ohvriks me peame selle selgelt välja ütlema, naiste suguelundite moonutamine ei ole õigustatud ei kultuuri, tavade ega mitte millegi poolt, ma toetan komisjoni, kes äh, on äh, soovinud äh, võidelda selle tava lõpetamise nimel. Euroopa Liit peab tegutsema ja tegutsema võimalikult kiiresti. suur tänu, järgmisena kolleeg Helveni Rahvaparteist, palun. suur tänu naiste suguelundite moonutamine äh, on teema, mille kohta on väga palju öeldud. tegemist on tõesti koletu äh, tegevusega. samas on oluline äh, selle takistamine ja seepärast on suurepärane, et kolleeg Anko Äh, millegipärast äh, ei tulnud äh, tõlge läbi, ütleb proua juhataja. palun alustage algusest, ütleb proua juhataja. loodan, et see toimib hästi. tahtsin öelda, et naiste suguelundite moonutamine on barbaarne koletu tegu. sellega seonduvad aspektid on juba välja toodud, eelkõige peaksime keskenduma sellele, kuidas seda ennetada, kolleeg Kango algatus oli väga hea. ta rääkis äh, rühmitusest Restorers, meil on vaja äh, noore põlvkonnaga sellel teemal rääkida Aafrika on mander, mida ma armastan, neljateistkümne aasta jooksul on rahvastik olulisel määral suurenenud äh, selles paigas on vaja rohkem tegutseda äh, teavitustöö kaudu on vaja edasi liikuda, ka konfliktipiirkondades peame seisma naiste ja tüdrukute õiguste eest, kes on ohus. kui me räägime sellest, et tegemist on traditsioonidega, siis tegelikult ei ole sellega mingit pistmist usuga, sugu, äh, sugu, sooline võrdõiguslikkus on osa elust. Sahara-taguses Aafrikas on UNESCO andmetel kaheksateist miljonit noort tütarlast, kes ei käi isegi põhikoolis. selles osas on vaja näha muutust, me peame tegutsema koos kohalike asutustega. aitäh ja viimasena saab selles arutelus sõna kolleeg Boltšak, palun. suur tänu, proua juhataja toetan seda, mida kolleegid on öelnud. naiste suguelundite moonutamine on barbaarne tegu, see on kuritegu, ma ei tea mingisugust äh, õigustust, ei kultuuri ega traditsiooni, mis seda võiks äh, õigustada, see on kuritegu. ja tunnen häbi, et Euroopas, Euroopa Liidus äh, meie kultuurialal on see üha suurenev probleem ja seda on väga raske uskuda. jah, meil on teatud suletud kogukonnad või uued kogukonnad, aga siiski tegemist on meie ebaõnnestumisega, ma ei tea, kas nüüd politsei, õigussüsteemi poolt või kelle poolt, see on väga kurb ja see vajab hukkamõistu, me peame tõesti asjad korda tegema kõigepealt kodus ja seejärel kasutama oma diplomaatilisi kanaleid ka partnerite mõjutamiseks kolmandates riikides. minu arvates on komisjoni algatus hea, ma toetan seda täielikult ja nagu öeldud, siis meil on vaja suuri diplomaatilisi jõupingutusi selleks, et aita, et inimesed mõistaksid, et naiste suguelundide moonutamine ei ole vastuvõetav. suur tänu, nüüd saab sõna volinik, proua volinik komisjoni nimel. suur aitäh, proua juhataja. ja ma tänan loomulikult ka eesistumis, eesistujaid äh, nende panuse eest ja suur aitäh kõigile teie sõnavõttude eest, mis väljendavad meie ühist soovi võidelda äh, naiste suguelundite moonutamise vastu. mind julgustab see, et me kõik koos soovime selle vastu võidelda, võtan arvesse teie ettepanekuid, eh, töötades välja uut soolise võrdõiguslikkuse strateegiat ning kogu oma töös Euroopa Komisjonis eh, kavatsen seda silmas pidada. ma olen väga tänulik eh, teie parlamendi toetuse ja abi eest ning ootan meie edasist koostööd ja ma loodan, et e, e, loodan, et me kõik e, riigid suudame veenda neid selles, et nad ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni, et ka, ka veen-, et suguelundite moonutamisele veenmine või selle võimaldamine muutuks kriminaalkuriteoks, mina Äh, teen äh, kõik selleks, et Euroopa äh, Liit ratifitseeriks selle konventsiooni ning loodan teie tööle ülejäänud liikmesriikide veenmisel ja me peame kõik meeles pidama, et naised ja tüdrukud tüdrukud ei saa enam oodata enne kui ma annan teile sõna, see on teie viimane kõne Euroopa Parlamendi ees, ma sooviksin tänada teid äh, kasutada juhust äh, ja tänada teid jõupingutuse eest tugevam Euroopa üles ehitada, aitäh! suur aitäh teile! lugupeetud daamid ja härrad, parlamendiliikmed, kahe tuhande kahekümnes aasta Äh, on äh, aasta, kus võetakse vastu palju olulisi otsuseid äh, soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, näiteks muutub siis ka kakskümmend viis aastat Pekingi platvormi vastuvõtmisel, samuti jätkusuutliku arengu eesmärgide kahekümne viies aastapäev, samuti ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon naiste rahu ja julgeoleku kohta ning lõpuks Euroopa strateegilise tegevuse tugevdamiseks, mis sai alguse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja veebruaris me tõepoolest tähistame eh, nulltolerantsi kehtestamiseks eh, naiste genitaalide moonutamiseks. lõpetagem see tava eh, alatiseks, kõik naised ja kõik tüdrukud peaksid elama vaba, turvalist elu väärikate indiviididena mis puudutab eh, Euroopa Liidu ühinemist Euroopa Nõukogu konventsiooniga, Istanbuli konventsiooniga, eh, teeb Soome eesistumine eh, üleskutse pöörata erilist tähelepanu suuremale sidususele Euroopa tegevuse ja poliitika läbiviimiseks, igasugune lastevastane ja tüdrukutevastane vägivald on inimõiguste ja põhiõiguste lahutamatu osa. Soome eesistumine on äh, teinud äh, lakamatut tööd Istanbuli konventsiooni tugevdamiseks äh, ning oleme kutsunud üles neid riike, kes pole Istanbuli konventsiooni veel ratifitseerinud, et nad seda teeks. olen täielikult veendunud selles, et Euroopa Parlament ja Euroopa rahva esindajad jääda endiselt liidri rolli nendes küsimustes, mis on Euroopa ühiste väärtuste südames. aitäh selle olud-, olulise arutelu eest ning suur au on eh, lõpule viia Soome eesistumine selle olulise teemaga, president, lubage teid tänada eh, selle erakorralise, erakordse sügise eest, see oli, oli erakordselt eh, võimas, et me saime siin teiega elu väga olulisi ehm, küsimusi arutada, ma olen tundide kaupa esitanud nõukogu ja liikmesriike eh, siin ja Brüsselis ning see oli ausalt öeldes iga minutit väärt, suur aitäh! meie eesistumine hakkab lõppema, aga inimõiguste eest võitlemine, demokraatia eest võitlemine ja õigusriigi eest võitlemine jätkub, aitäh ja ilusaid jõule ja loodetavasti saate kõik olla koduste ja armsate seltsis. suur tänu ning arutelu on sellega lõpetatud. hääletus resolutsiooni osas toimub äh, veebruarikuisel istungjärgul. homme on üheksateistkümnes äh, äh, jätkub Äh, meie istungjärg hommikul kell kümme kestab kuni neliteist null null ja seejärel neliteist kuni kuusteist null null ning äh, praeguseks on istung katkestatud.